jätkame täiskogu osaistungjärguga, kuid enne, kui me hakkame hääletama, on meil üks sõnavõtt uh,. Hope... Uh, suur tänu, president. ma loodan, et mind kuuldakse üle selle lärmi, kuid mul tekkis küsimus, proua president, kas te saaksite mulle nõu anda? millal rakendatakse meetmeid siin kojas et liikmed ei peaks pidevalt jooksma oma kabinettide ja selle koja vahel ja sellel teel neid pidevalt peatavad igasugused lobistid, kes püüavad meie kätte suruda tuhandeid pabereid, kui me suundume kotta hääletamiseks. see on rohkem nagu üliõpilaste liidumaja ja mitte parlament ja ma palun, et te rakendaksite meetmeid sellise olukorra peatamiseks suur tänu, härra Bradburn, selle isikliku avalduse eest. me uurime seda asja, saadame küsimuse edasi kvestoritele selleks, et nad saaksid midagi ette võtta. enne, kui me asume hääletuse juurde, on mul teile mõned teadaanded. kõigepealt järgmine me oleme saanud paranduse, mille on vastu võtnud Euroopa Parlament vastavalt valdkonna komisjonilt. nimelt paika on pandud harmoniseeritud reeglid ehitusmaterjalide turule vastavalt äh, kodukorra artiklile kakssada kuusteist lõige neli on see parandus vastu võetud, kui neljakümne kaheksa tunni jooksul nelikümmend saadikut ei esita vastulauset ja teil on võimalik vaadata parandust parlamendi internetilehelt. järgmine kakssada üksteist lõige kolm meie koru, kodukorras on põhiseaduskomisjon komisjon teinud ettepaneku artikleid viiskümmend kuus ja viiskümmend muuta. nimelt äh, saadeti tagasi valdkonnakomisjoni raport ja vastutav komisjon saab enne menetluse vastuvõtmist vastavalt artiklile viiskümmend võtta vastu otsuse muudatusettepanekute kohta, mis on tema pädevusvaldkonnas. tähtaeg tähtaja puhul muudatusettepanekud tuleb teha kirjalikult ja parlamendil on võimalus öelda, millal on õige muudatusettepanekute tegemise tähtaeg ja vastavalt artiklile viiskümmend esimeste konverents otsustab, et kasutatakse kaasatud komisjonide menetlust äh, ja seda kõikides äh, menetluse etappides. ja suurimad õigused on juhtival komisjonil ja kõik äh, kaasatud komisjonid peavad tegema lojaalset koostööd ning esitama muudatusettepanekud täiskogule. kui vastutav komisjon ei ole nõus juhtiva komisjoni eesõigustega, siis muudatusettepanekud jäävad püsima ja need tuuakse otse täiskogule. selline tõlgendus on vastu võetud siis, kui homse hommikuni ei ole, homme hommikuni ei ole mitte mingeid pretensioone esitatud. nii et äh, kolleeg Mathieu raport võetakse siis päevakorrast maha. Inizio alle votatsiooni. L'ordine del giorno reca la votazione. nii, alustame nüüd hääletustega. esimene punkt, äh, lihtsustatud menetlus äh, proua Jolie raport Euroopa Ühenduste ja Lõuna-Aafrika Vabariigi vaheline kaubandus, arengu ja koostööleping. me hääletame, kes on, ah, vabandust, nimeline hääletus, hääletus on alanud. La votazione chiusa. hääletus on lõppenud. La relazione è approvata see raport on vastu võetud. nii, järgmine päevakorrapunkt, jällegi lihtsustatud menetlus, proua Koppa raport EL-i, Islandi, Liechtensteini ja Norra vahelised lepingud. hääletame raporti üle, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. keegi soovis sõna saada? härra Hoovit, minu hääletusmasin ei tööta, kas te saaksite ka minu hääle lugeda? Prego l'onorevole Cofferati. jah, palun, härra Conferati. jah, minul on täpselt sama probleem, minu hääletusmasin ei tööta, nii et sooviksin, et ka minu häälega arvestataks. jah, äh, paneme kirja